osutama just vaesematele riikidele, kus pidevalt suureneb linnade rahvastik ja see toob kaasa ka järjest suurema jäätmete koguse. tänan, käesolevaga on üheminutilised kõned läbi, asume raportite lühitutvustuse juurde kõigepealt Ricardo Cortes Lastra raport teemal arengukoostöö Ladina-Ameerikaga ja raportööril on sõna neljaks minutiks, palun. suur tänu, härra president, härra volinik. läbirääkimiste raames uue koostöö instrumendi üle aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. soovime meie läbi meie, minu raporti saata selge sõnumi nõukogule ja komisjonile. me ei tohi Ladina-Ameerikat kõrvale jääda ähm, komisjoni sõnum on selge, et väga paljud Ladina-Ameerika riigid on omale seatud eesmärgid saavutanud ja paljusid seoses paljude nende riikidega peaks ümber vaatama arenguabi tingimused aga seoses Ladina-Ameerikaga me räägime sellisest piirkonnast, kus on ebavõrdsus kõige suurem, nelikümmend üks protsenti eh, elanikkonnast elab vähem kui kahe dollariga päevas ja väga palju on neid riike kus, kus kakskümmend protsenti eh, elanikkonnast ka-, eh, kannatab alatoitumuse all. ja Euroopa Liit peab jätkama öö, oma rolli etendamist, täitmist selles piirkonnas väga tähtis on see, et me aitaksime Ladina-Ameerikal võidelda tulemusliku arengu eest. me ei jaga komisjoni poolset radikaalset lähenemist, komisjoni, kes soovib äh, tugineda ainult äh, majanduslikele kriteeriumitele. Äh, Ecuador, Kolumbia, Peru jäävad kahepoolsest abist välja, aga öö, jätkatakse kahepoolset koostööd, sarnast koostööd näiteks selliste riikidega nagu Lõuna-Ameerika. aga samas äh, olukord on äh, sarnane nagu Peruus ja Ekvaad-, Ecuadoris. nii et meie äh, soovime vastutustundelist suhtumist sellesse ja et võetakse arvesse ka teisi näitajaid nagu Gini koefitsient, haavatavus. väga tähtis on see, et et äh, arenguabi osas võetakse arvesse ka äh, vaesuse pidevat suurenemist, nii et meie soovime, et Euroopa Liidu äh, koostööpoliitikale, arenguabile, et selles osas võetakse arvesse iga riigi spetsiifikat ja vaadatakse, kuidas meiepoolne abi võiks olla võimalikult tõhus ja me ei peaks saatma nii selliseid äh, räigeid sõnumeid oma äh, Ladina-Ameerika koostööpartneritele uus lähenemine, mis tugineks vastutustundelisele suhtumisele, peaks äh, oleks selline lähenemine, mida toetaksid kõik selle piirkonna, piirkonnaliigid me peame edendama just äh, baassotsiaalteenuseid, turvalisust, äh, tõhus, tõhus koostöö tähendab ka seda, et me peame keskendama oma äh, vahendeid ja jõupingutused just kõige haavatamatele ühiskonnakihtidele. ja seetõttu meie soovame, et arenguabi Ladina-Ameerika riikidele jääks alles samas mahus, nagu ta on siiamaani olnud ja võetakse arvesse just kõige vähem arenevate riikide äh, huvisid selles piirkonnas äh, kahepoolne koostöö, selline kahepoolne koostöö on olemas üheteistkümne liikmesriigiga või äh, üheteistkümne Ladina-Ameerika riigiga ja koostöökokkulepped keskenduvad just nendele riikidele, millega me nõus ei saa olla. suur tänu, härra raportöör. ma tahaksin küsida, kas kolleeg äh, soovib esitada sinise kaardi küsimuse või oli teil vaba mikrofoni raames soov sõna saada? ja palun siis äh, vaba mikrofoni raames saada teie sõna. Su... suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Cortes Lastrat tema suurepärase raporti eest. Ladina-Ameerika on üks maailma selliseid piirkondi, äh, kus viimaste aastate jooksul majanduskasv on kõige suurem olnud ja Euroopa Liit on väga suuresti sellele arengule kaasa aidanud ja nüüd ei ole tõesti õige hetk äh, korraga lihtsalt see abi ära võtta, me peame seda tegema progressiivselt ja tagama selle, et õigusriik tugevneks ja majanduskasv veelgi äh, suureneks. me peame jätkama oma ko-, äh, koostööd Ladina-Ameerika riikidega selleks, et majanduskasv oleks äh, veelgi suurem kui neli protsenti. Äh, selle, selles piirkonnas nii majandusliku kui sotsiaalse, sotsiaalne ebavõrdsus on üks suuremaid maailmas me peame tegutsema koos nendega selleks, et seista vastu nendele väljakutsetele, mille ees seisavad kõik meie ühiskonnad täna. Frau Miranda suur tänu ja proua Miranda järgmisena. suur tänu, ka mina tahaksin härra Cortes Lastrat tänada eh, tänada teda selle väga kaasava lähenemise eest. mitte mingil juhul ei nõustu meie sellise ettepanekuga ja ei hääleta selle poolt, sellise ettepaneku poolt, mis kahjustaks juba saavutatud ja seda äh, koostööd, mille me oleme suutnud siiani paika panna. et miks me mingisugusel ajahetkel peame Ladina-Ameerikat hakkama teistmoodi käsitlema. praegusel hetkel nad on äh, üles näidanud äh, suurepäraseid saavutusi, aga siiski ei ole rakendatud kõike võimalikku selleks, et võidelda vaesuse vastu, nii et me peame toetama jätkuvalt nende jõupingutusi, aitäh! suur tänu, härra Ferreira, palun. suur tänu, härra president. Ladina-Ameerikas on praegu äh, käimas tõesti kõige entusiastlikum ülesehitusprotsess maailmas. IMF-i abiga on need riigid asunud progressi teele, tagades tõesti sotsiaalse õigluse ja sotsiaalne ebavõrdsus pidevalt väheneb. aga samas äh, tuleb öelda, et on siiski veel puudujääk ja on veel äh, jätkuvalt uusi väljakutseid äh, majandusarengu valdkonnas me peame minema üle äh, tõsi, tõesti majandus- ja sotsiaalsele koostööle ja suunama selle just tehnoloogiale, tehnoloogia arengule. Kor, biztos úr, képviselőtársaim, az emberi jogok szerepére is pontos. Suur tänu. tahaksin juhtida tähelepanu inimõigustele. väga oluline on see, et kõik kokkulepped sisaldaksid inimõiguste klauslit. eriti puudutab äh, see neid riike, kus äh, rikutakse Euroopa kodanike õigusi näiteks äh, Kolumbias on äh, vangistatud äh, juba aastaid Ungari kodanik ja ka Boliivias on olnud probleeme. õiglasest kohtupidamisest ei peeta kinni ja Euroopa Liidu vastavad organid peaksid pöörama rohkem tähelepanu inimõiguste austamisele järgmisena härra Jaroslav Paška, palun. suur tänu. Ladina-Ameerika on selline piirkond, millel läheb järjest paremini. aga seal on endiselt sada kaheksakümmend miljonit kodanikku, kes elavad allpool vaesuspiiri me peame arvestama arengukoostöö eritingimustega seetõttu. nüüd me räägime komisjoni ettepaneku uutest külgedest ja tollisoodustused võiksid mõjuda sellele piirkonnale välja pakutud kujul halvasti. me peaksime oma poliitika kujundama välja kombineeritult. nii et me pakume nii abi kui ka tollisoodustusi. härra Obermeier, palun. Ladina-Ameerika majandused olid äh, majanduskriisist maailmas vähem puudutatud kui mitmed teised äh, piirkonnad Neil oli äh, viimastel aastatel majanduskasv umbes neli koma viis protsenti, aga sellegipoolest äh, on seal üle saja kaheksakümne miljoni inimese allpool vaesuspiiri, seal on äh, viisteist maailma ebavõrdsema ühiskonnaga riiki, on väga suured probleemid kuritegevusega Ladina-Ameerika riigid on meie jaoks oluliseks äh, partneriks. me peame panustama seal äh, õigusriigi ülesehitamise tugevdamisele, kultuuri ja haridussektorile ja Euroopa Liit äh, peaks kindlasti kasutama oma mõjuvõimu seal piirkonnas ära jätkusuutlikul viisil. kas selle päevakorrapunkti kohta soovib keegi veel sõna võtta? ei? siis palun, äh, härra volinik, te koht, teil on sõna. Uh, aitäh, härra president. see raport äh, on välja töötatud väga õigel ajal selleks, et kaasa aidata ka meie tulevasele mm, koostööraamistikule Ladina-Ameerika riikidega. tegemist on olulise panusega arutellu Äh, väliste äh, finantsinstrumentide jaoks ning samuti oluliseks äh, strateegiliste prioriteetide arenguinstrumendiks. me leiame, et peamised soovitused on kooskõlas meie praeguste tulevaste ettepanekutega mm, selles osas, mis puudutab koostööd Ladina-Ameerika riike. tegemist on väga mitmekesiste riikidega ka nende vajadused on mitmekesised. viimase kümne aasta jooksul on äh, väga suur majanduskasv toimunud. nüüd on paljudel neil riikidel äh, tõsised äh, vahendid ning neil on võimalik oma arengukavasid edendada. korduvalt on arenguriigid välja toonud oma soovi lihtsalt vaesusevastastest programmidest kaugemale minna ning jõuda arengu ja koostööni ja seda me oleme ka oma äh, teatises äh, käsitlenud. meil on vaja äh, keskenduda sellele, et väheseid vahendeid kasutada just neis piirkondades, kus on neid kõige rohkem vaja, mis tähendab seda, et äh, arenenud riigid peaksid osalema kahepoolses koostöös, see tähendab ka seda, et meie arengusuhted äh, muutuvad nüüd ning me abi, aitame eelkõige kaasa investeerimisprojektidele ja regionaalsetele programmidele ning äh, kasutame ära ka nende kogemusi mm, lõuna-lõuna suunas koostöös. samuti toetume loodud uuele partnerlusinstrumendile, mis peaks võimaldama koostöö viia kõrgemale tasandile. mis puudutab äh, erinevusi äh, koostööinstrumendi puhul, siis meie plaanime äh, rahastada piisavalt Ladina-Ameerika piirkonda läbi selle instrumendi Eh, mis koondab erinevad väliskoostöövahendid ning üritame leida kõige parema strateegia iga riigi jaoks piirkonnas, mis oleks kooskõlas ja samuti meie sooviga eh, edendada jätkusuutlikku eh, arengupoliitikat. mis puudutab strateegiaid ning peamisi prioriteetseid valdkondi, siis need on raportis ära toodud ja lähevad kokku ka lisaga neli B Äh, arengu äh, koostöö instrumendi kohta. kokkuvõtteks me oleme väga äh, me oleme väga palju investeerinud sellesse piirkonda ning meie suhted paranevad ning põhinevad solidaarsusel ning võrdsel partnerlusel. välise finantsvahendid peaksid meile andma piisavalt paindlikkust ja selleks, et keskenduda arengustrateegiatele, mis aitavad iga Ladina-Ameerika riikiga eraldi käsitleda. välisteenistus ning komisjon äh, loodavad ka Euroopa Parlamendi panusele ning näeme, hea meelega, et käesolev raport äh, toob välja ka paljud neist äh, väljakutsetest ning prioriteetsetest aladest, millega me ise tegelesime, kui töötasime äh, välja koostöö arenguinstrumenti. suur tänu, härra volinik, teiepoolse sõnavõtu eest. käesolevaga oleme selle päevakorrapunkti ammetanud ja hääletamine toimub homme kell kaksteist null null. Läheme nüüd järgmise